We start. Good evening, colleagues uh.... tere õhtust, kallid kolleegid. kui kellelgi ei ole päevakorra vastu või väiteid, siis loeme selle vastuvõetuks. meie keeleprofiil on selline, et meil taani, malta, horvaatia keeli keeles ei ole tõlget täna ja elektrooniline hääletus toimub kell kaheksa kolmkümmend, nii et palun pange hääletuskaardid valmis ja üheksanda veebruari ning äh, üheteistkümnenda, kaheteistkümnenda aprilli koosoleku protokollid, kui teil vastuväiteid ei ole, on käesolevaga vastu võetud. ja siis äh, lisaks hääletusele on meil veel üks päevakorrapunkt, mille kallale nüüd asumegi, nimelt äh, volinik Julian King ja tema ettekanne kallid kolleegid, kes osalesid ettevalmistamisel kohtumisel, suur tänu teile selle eest, tulime kokku viiendal detsembril, oli tegemist suurepärase koosolekuga, kus oli kohal Europoli internetiüksus ja meil toimus strateegiline dialoog, minu meelest oli tegemist suurepärase ettevalmistustööga tänaseks koosolekuks. ja meie liikmeid tuleb juurde koosoleku käigus, aga väga oluline on praegu siin kokku tulla. koordinaatorid otsustasid, et kaks korda aastas keskendume me sellele konkreetsele teemale koos volinikuga kahekümne kolmandal märtsil tulime esimest korda kokku, siis rääkisime rakendamisest ja olemasolevatest ja andmete jagamise instrumentidest julgeoleku valdkonnas. täna räägime terrorismi, terroristliku narratiivi vastasest võitlusest ja nagu ma ettevalmistaval koosolekul ütlesin, on meil väga olulist infot selles valdkonnas. täna tahaksime kuulda otse voliniku suust millised on tema seisukohad, milline on tema analüüs terroristliku propaganda vastasest võitlusest. tegemist on otsustava tähtsusega töövaldkonnaga ja ettevalmistaval koosolekul koos kolleegidega, kes seal viibisid, nägime, kui oluline on äh, sisu avastamine, siis ka äh, kampaania, sõnumi edastamine, sõnumite ning tegevuste sünkroniseerimine ja nii edasi ja nii edasi. kuulsime erinevate organisatsioonidelt, mis on erinevate meetmete head küljed ja nii edasi ja meil on ka väga hea parlamendi dokument, mis koondab erinevad teadusuuringud. vaadake, mida siis on meie toetavad üksused ette valmistuvad meile, nagu kuid ei ole seda veel teinud. Euroopa Liit juba läbi vabatahtlike käitumisjuhistega aitab kaasa sellele tööle ja sisu mahavõtmise osas ja internetiüksuse osas, aga täpsusest jääb puudu, ühistest määratlustest jääb puudu ja sellest rääkisid ka kolleegid, kes olid eelmisel kolmapäeval kohal. tegemist on väga olulise teemaga meie iga-aastastel kohtumistel ja mul on väga hea meel, et volinik on täna meiega ning et meil on siin ka mitmeid liikmeid kohale tulnud. lugupeetud äh, volinikku, ma võiksin anda teile sõna kümneks minutiks ja ka terrori, terrorismi erikomisjoni liikmed on meie koosolekul täna kohal. nii et äh, palun lugupeetud äh, volinik ja siis anname sõna aruteluks. suur tänu ja suur tänu, et te kutsusite mind siia, mind siia julgeoleku mõttevahetusele. tõesti, ettevalmistustöö selleks on olnud äh, teie puhul äh, muljetavaldav ma ei tea, kas ma suudan sama väärikalt vastata, aga äh, võib-olla küsimuste-vastuste voorus vähemalt. ma räägiksin natuke laiemalt sellest teemast, kui lubate, räägiksin ka sellest, mida me teeme ennetamise töös üldisemalt, kuivõrd ennetust on ikkagi parem kui tagantjärele tule kustutamine kui me räägime terroristliku tegevuse rahastamisest ning äh, finantsressursside peatamisest, siis ka see on oluline teema, räägiksin paari sõnaga sellest ja räägiksin siis hiljem ka radikaliseerimisest, selleks olete te mind äh, kohale kutsunud, äh, kuidas radikaliseerimist avastada, kuidas reageerida, kuidas saata positiivset sõnumit haavatavatele kogukondadele ning indiviididele. ja mida rohkem me suudame terrorismi teemaga tegeleda, siis seda selgemaks muutub, et me peame põhjustega tegelema, ideoloogia, radikalism, me peame tugevdama oma kogukondade vastupidavust terroristliku propaganda suhtes internetil on väga oluline roll paljude rünnakute puhul, mida me oleme viimastel kuudel näinud. Online valdkonda kutsut-, kasutatakse inimeste värbamiseks, rünnakute väljaviimiseks, propaganda levitamiseks ning õhutamiseks. terroristlikud kuriteguteod on sama tõsised internetis kui ka väljaspool me peame kõiki selliseid algeid võtma väga tõsiselt ja mitte ükski organ ei saa selle ülesandega üksinda toime tulla see tuli väga hästi välja tõendite, tõendite kaudu juba viimaste juhtumite puhul. kõik tasandid peavad tegema koostööd, Euroopa Liidu internetifoorum koondab liikmesriike, partnerliike, EFTA, Europol ja radikaliseerimise teav-, teavitamise võrgustik ja akadeemiamaailm inimesed, kes tunnevad selle valdkonna vastu huvi, samuti osalevad ning samuti suured internetiettevõtted. see on foorum, kus me üritame eelmiseid, erinevaid jõude koondada ning sihipäraselt suunata, oleme teinud oma tööd juba mitu aastat väga hästi nii propaganda valdkonnas kui ka alternatiivsete narratiivide valdkonnas. nagu te teate, meil toimus eelmisel nädalal kolmas E, iga-aastane ministrite kohtumine Brüsselis ja selle koosoleku lõpuks Avramopoulos ja mina ise tundsime mõlemad, et liigume õiges suunas, suurettevõtted kasutavad automaatset tuvastamismeetodit ja sisu on ei avastatud ning kõrvaldatud Twitterist, Facebookist ja nii edasi ja nii edasi. ja siis äh, hashtagi kasutamine seal on nüüd siis nelikümmend tuhat elementi interneti, interneti sisust teavitamise üksus, kellega saite kokku, teeb ära suurepärase töö ja nad on üle neljakümne tuhande sisu tuvastuse toime pannud ja äh, nad analüüsivad üle äh, saja erineva platvormi ja mitte ainult suuri platvorme, vaid ka väiksemaid platvorme. liikmesriigid võtavad ka samuti seda valdkonda tõsiselt äh, nagu tulekski loota ja nad investeerivad ka ise selleks, et äh, interneti sisust teavitada ning seda maha võtta aga me ei ole veel oma tulemusi, tulemustest täiuslikkuseni jõudnud, me oleme palju saavutanud, aga tuleb tegutseda kiiremini, me peame paremini seiret teostama selle üle, mida me teeme, meie tegevus peab olema järjepidev, läbipaistev, meil ei ole kiire eemaldamise kohta andmeid, ehkki Euroopa Liidu äh, liidrid on juhtinud tähelepanu sellele, et äh, nii-öelda kuldse tunni jooksul tuleb äh, sisu maha saada ja me peame teadma, kui kiiresti seda tehakse ja kui kiiresti sisu siis, kui seda tuvastatakse, tõesti ära võet-, maha võetakse ja ehkki meil on kõige suuremad platvormid kaasatud, on veel terve rida erinevaid väikeseid ning keskmise suurusega ettevõtteid, kes ei ole veel meie töösse kaasatud. ja me teame, et propaganda levitajad otsivad neid kõige nõrgemaid lülisid meie äh, ahelas, nii et me peame mõtlema selle peale. me peame mõtlema kogu platvormide ökosüsteemile, me oleme pühendunud oma töös, me oleme saavutanud päris palju ja nagu, aga nagu president Juncker lubas, siis me vaatame, kas lisaks vabatahtlikele meetmetele on vaja täiendavaid meetmeid selleks, et kiiresti ja proaktiivselt äh, ebaseadusliku sisu äh, e-, eemaldada, kasutades ära kui võimalik olemasolevat õigusraamistikku. aga meil on ka teine eesmärk, äh, vastunarratiiv ja vastunarratiivi levitamine, mis peaks hoidma inimesi ära radikaliseerumise teele kaldumast ning vägivallast. inimestele tuleb pakkuda teistsugust perspektiivi, anda neile võimalus omaenda Äh, elus ohjad enda kätte haarata. internetil on ka siin positiivne roll mängida. internet jõuab äh, nendele, kes on äh, heitunud ning me rääkisime sellest samuti ka internetifoorumil eelmisel nädalal. tehtud on suurepärast tööd selleks, et kodanikuühiskonnale anda vahendid teiste aitamiseks. meil on terve rida erinevaid programme kümme miljonit eurot äh, ja erinevad etapid, mis on ette nähtud selleks, et liikmesriike toetada ning äh, toetada meetmeid, mida internetiettevõtted ise võtavad. meie äh, teadmistekeskus on korraldanud konverentse, kuhu on kaasatud üle kahesaja viiekümne organisatsiooni üle Euroopa Liidu vabaühendusi. oleme just teinud, kutsut-, kutsunud üles äh, vahendeid taotlema kuue miljoni euro ulatuses äh, kodanikuühiskonna esindajatele ja eesmärgiks on just nimelt vastunarratiivide väljatöötamine. oma ettepaneku ning äh, pakkumiste vooru väljakuulutamise ees, e-, eesmärgiks käigus me tegime erinevaid ettevalmistustöid ja kampaaniad peavad olema põhine, põhineva tuge, tugevale kommunikatsioonistrateegiale nii online maailmas kui offline maailmas ja online ja offline maailmad peavad omavahel olema seotud, projektid peavad olema arusaadavad siht, sihtgruppidele ning osalejatel on vaja äh, selgeid eesmärke, mõõdetavaid eesmärke, objektiivseid eesmärke, mida hiljem saab hinnata. tahaksime parandada ka oma arusaamist vägivaldsest radikaliseerimisest, et äh, need, kes selles valdkonnas tööd teeksid, suudaksid paremini nende vastu võidelda ja me rahastame selliseid projekte, mille kaudu töötatakse välja teaduslikult põhjendatud äh, vahendeid selliseks tegevuseks. meil on erinevaid äh, programme Äh, erinevaid projekte, mis äh, on keskendunud äh, online sisule, oleme viisteist erinevat projekti viimastel aastatel rahastanud, umbes kolmkümmend miljonit eurot on sellesse läinud. radikaliseerimise teadlikkuse keskus aitab kodanikuühiskondi, kodanikuühiskonda ning erinevaid organeid vahetada infot, liikmesriigid saavad tugevdada oma taristut selleks, et viia läbi kommunikatsioonikampaaniat, mis oleks tõhus, kasutades ära kas kasutatakse äh, riigi vahendeid või kodanikuühiskonda meie kommunikatsioonivõrgustik aitab liikmesriikidel ise strateegilist äh, reaktsiooni välja töötada, kogu see töö on tähtis, aga olen nõus teie seisukohaga. Teie raportis olete viidanud sellele, et strateegiline kommunikatsioon peab jääma keskseks osaks meie terrorismivastasest äh, töös hiljuti moodustasime kõrgetasemelise töörühma radikaliseerimise valdkonnas, seal on äh, komisjon, liikmesriigid, äh, need, kes kohapeal tööd teevad, äh, muud sidusrühmad, meie eesmärgiks oli koondada neid, kes eesliinil tööd teevad. haridusvaldkonnas näiteks kogukonnatööd tehes, töötades riigiasutustes. Ähm, meie eesmärgiks oli hea koostöö tagamine, esimene vahearuanne valmis eelmisel nädalal, kutsuti üles kiiremini võida, võitlema terroristliku propaganda vastu. kutsutakse üles tugevamat struktuurilist reaktsiooni liikmesriigilt ning püüame siis vaadata, mida on võimalik teha Euroopa Liidu tasandil selleks, et toetada liikmesriikide ametivõime ning kodanikuühiskonda tõhusalt mul on ainult paar sekundit jäänud, kui lubate, siis lõpetaksin paari sõnaga ka terroristide rahastamisest, see on väga tähe-, tähtis teema teie komisjonile, ma tean seda. me kõik teame, et meie töö on tähtis ja me oleme minu meelest saavutanud nii mõndagi. aga oleks tore, kui me viienda ülevaatamisega rahapesuvastases direktiivis saaksime ühele poole Eesti eesistujaga parlament iseäranis härra Karins ja proua Sargentini on teinud kõvasti tööd, komisjon on valmis andma endast parima ja toetama igal võimalikul moel, me kõik teame, miks kasusaaja omaniku ning läbipaistvuse informatsioon on väga oluline ning uh, usaldusühingute uh, läbipaistvus on iseäranis oluline. ja tsentraliseeritud pangakontode võrgustiku äh, algatus on samuti oluline terroristide rahastamise valdkonnas, soovin teile edu järgmisel triloogil. esitasime aasta tagasi ka ettepaneku kriminaalkaristuste määratluste ühtlustamiseks rahapesuga seoses ning äh, äh, piiriüleses koostöös ja ma arvan, et, et on väga tore, et täna õhtul selle üle hakata veel hääletama suur tänu teie, teile tehtud töö eest! ja tervitaksin ka eelmise nädala positiivset hääletust äh, sularaha äh, ettepaneku tugevdamiseks, suur tänu kõigile, kes on äh, selle kallal tööd teinud ja meie paketi kolmas teema oli varade külmutamine ning kriminaalasjade varade konfiskeerimine. selles valdkonnas toetan kahel käel proua Kriisbecki tööd selle teemaga seoses. ma loodan, et me jõuame kõikide nende teemadega enne järgmist suve ühele poole. räägin sellest teemast sellepärast, et lisaks meie küberjulgeoleku paketile, millest oleme varem rääkinud, esitasime omalt poolt ka ettepaneku äh, pettuse ning äh, mitte sularaha äh, makseviiside võltsimise kohta ja ma loodan, et see aitab varasemale tehtud tööle veelgi kaasa ning tugevdab meie pingutusi. valmistame ette ka direktiivi, millega anname õiguskaitseasutustele juurdepääsu äh, liikmesriikide pangakontode registritele, äh, et saada paremini kasutada finantskonto andmeid õiguskaitseasutuste poolt ning vahetada seda infot äh, lähtuvalt eeskirjadest teiste liikmesriikide vastavate organitega. püüame siis äh, finantsluureüksuste vahel paremat koostööd soodustada ning äh, jätkame, kuivõrd täiendavad meetmed on vajalikud, proportsionaalsed ning tehniliselt teostatavad selleks, et paremini terroristide rahastamiskanalit kontrolli alla saada. ja mina ja Dmitri Savramopolos räägivad ka koostalitusvõimest, ähm, millest, äh, räägime ka koostalitusvõimest, millest oleme rääkinud ka teiega ning äh, olen valmis teiega sellest teemast äh, rääkima ka eraldi, kui me oma ettepanekud oleme eile, homme esitanud. ehk siis järgmise aasta algusel, kui me konkreetsemaks läheme. suur tänu tähelepanu eest! suur tänu, lugupeetud volinik! et tegite sellise väikse ülevaate tõesti aitäh, et meenutasite, kui palju meie komisjoni liikmed teevad erinevate teemade vallal, vallas tööd. meil on kohe tulemas ka uus hääletus rahapesu valdkonnas täna. täna ei ole väga palju liikmeid kohal, aga, aga töö, mida praegu teeme, on tõesti üüratu. suur tänu teile selle eest. aga nüüd annaksin meie liikmetele sõna. aga võib-olla üks küsimus ka minu poolt kõigepealt kas lubate? kas lubate mul ühe kiire küsimuse esitada? tundsin väikest pinget saalis, aga, aga jah, tegemist on küsimusega, mis jäi õhku rippuma meie ettevalmistaval koosolekul. ma ei hakkaks siin küsima interneti sisust teavitamise üksuse kohta, aga küsiksin ähm, selle kohta, kuidas erinevad mudelid toimivad. saime väga hea ülevaate sellest, aga mis te arvate, aga äärmuslik sisu internetis, äh, mis õhutab teisi panema toime erinevaid rünnakuid, mis te arvate, kuhu äh, me oleme jõudnud selle sisu mahavõtmise osas? Äh, kui seda võrrelda näiteks narratiivi, vastunarratiiviga, kas sellega on tehtud samuti tööd, kas on alahinnatud neid alternatiive? sellepärast et ähm, kogu ähm, see propaganda ei ole suunatud inimestele nagu meie, vaid hoopis teistele inimestele. me oleme saanud erinevat statistikat Europolilt, aga ma tahaksin paremat ettekujutust sellest, et äh, kui suur see teema tegelikult on ja kui kaugele me oleme jõudnud äh, selle vastases võitluses, aga kõigepealt annan nüüd siis sõna koordinaatoritele proua äh, Hoolmeier Rahvapartei poolt. Merci beaucoup, euh, president äh.... Euh, proua Krispek. Yeah, sorry. vabandust, see läks vist tõlkes kaduma, ütleb esimees. palun jätkata, ehkki osa asju läks nüüd kaduma, et äh, palun, Natali, jätkake. Everyone's, everyone's either in a very gentle mood or tired today. I would say it's, I would kõik on täna väga lahked ähm, palun, Natali, jätkake, teie olete ju ter-, terrorismivastase võitluse komisjoni esimees aitäh, lugupeetud volinik, lugupeetud kolleegid, aitäh, et olete täna esmaspäeva õhtul siin. ja samal ajal sooviksin teid tänada nii selle eest, et te olete siin, kui äh, Äh, selle eest, äh, kui oluline on kogu Euroopas ja kui nähtav on kogu Euroopas teie portfelli sisu ähm, selles osas, mis puudutab terrorismivastast võitlust, ma kuulasin väga tähelepanelikult seda, mida te rääkisite, mul on äh, ka ettevalmistava kohtumise mm, kohtumise eh, märkmed siin ja ma oli eelmisel nädalal osalesin ka ühel foorumil Brüsselis, kus oli väga palju juttu sellest, kui palju on eh, loodustandvaid märke sellest kollektiivsest tegevusest, mis võimaldavad eh, kiiremini tegutseda kui need pahanduste tekitajad, inimesed, kes panevad toime terrorirünnakuid Euroopas kes on ju võrgustunud üle kogu terve planeedi. tahaksin tulla tagasi ühe asja juurde, millest te just rääkisite, see puudutab vastunarratiivi loomist. tõsi on see, et tegemist on asjaga, mis muutub nüüd olulisemaks tänu meie ühisele tööle, et me hakkame võitlema äh, terroristide äh, narratiivi vastu, nende mõtete vastu ja me saame aru, et Euroopas ei ole tegemist äh, mitte ainult sellega, et konfliktipiirkondadest äh, üritatakse äh, siin terrorirünnakuid toime panna, vaid kasutatakse tõesti väga palju ka internetikanaleid ja tehakse väga palju kahju. tahaksin tulla tagasi selle juurde, mis puudutab seda analüüsi, et mida liikmesriigid teevad selles valdkonnas. kas tõi-, kas kõik liikmesriigid on loonud vastavaid algatusi äh, mis puudutavad siis ametlikke kampaaniaid selleks, et võidelda te terroristide narratiivi vastu, selleks, et luua kon-, vastunarratiivi. minu öö, koduriigis on olemas džihadismi peatamise algatus, kas äh, selliseid algatusi levib öö, ka teiste liikmid, teistes liikmesriikides. kas tegemist on sama tüüpi algatustega, kui on selliseid algatusi üldse olemas teistes liikmesriikides? see huvitaks mind väga palju, aga ma arvan, et see huvitab ka teisi äh, kolleege, kes on äh, terrorismi erikomisjoni äh, liikmed. Teil on olemas üldine ülevaade, et kas liikmesriikides on selliseid vastunarratiive olemas, kas need on olemas sellises, sellistes liikmesriikides, kes, keda see teema rohkem huvitab, kellel on ro-, mm, ma ei julge siin hästi öelda, et kellel on rohkem võimekust, aga igal juhul, kellel on äh, rohkem äh, tõhusaid vahendeid selleks, et oma ähm, eesmärke saavutada. aitäh, Natali, see on väga hea küsimus, sest ettevalmistaval kohtumisel oli väga selge, äh, et tegemist on teemaga, mida liikmesriigid edasi arendavad ähm, ja liikmesriigid teevad erinevaid asju. ja see, kuulsime ekspertidelt väga huvitavaid asju. ei ole. aitäh, ähm, äh, lugupeetud esimees, lugupeetud äh, volinik, mul on ka äh, küsimusi. Belgia terroriekspert Lamrani rääkis meile sellest, et salafestid äh, väga varakult alustavad tegelema, tegelemist alates kuueaastastest lastest, keda nad äh, vägagi äh, kavalate meetoditega üritavad äh, ligi meelitada ja mõningatel juhtudel me näeme, et ka perekonnaring ja pe-, ja sõprade ring osalevad selles oma külastustes, külastuste käigus oleme näinud, et äh, kõigis riikides äh, kõik äh, ametiasutused ütlevad, et tagasitulijate hulgas on rohkem naisi ja lapsi ja et see, kuidas nendega tegeletakse, on üsna erinev. et need lapsed on kohati vägagi traumatiseeritud, alates kaheksa-aastastest lastest on näha olnud seda, et neid koolitati laagrites selleks, et nad inimesi tappa tapaksid äh, nendes laagri-, laagrites, nii et nad tulevad tõesti vägagi traumatiseeritult tagasi, neil on tohutud psüühilised äh, probleemid, emad on kohati väga radikaliseerunud. kas liikmesriikide vahel on mingisugune koordineeritud lähenemine, et äh, kuidas tuleks toimida nende inimestega, nende lastega, kes tulevad meie juurde tagasi, olles väga traumatiseeritud? ja teine küsimus pärast seda, mis puudutab seda terrorismi rahastamise küsimust, millest te rääkisite, sellel nädalal räägime jälle Panama dokumentidest, ka Euroopa Liidus on väga palju erinevusi ja minu meelest on väga kahju, et nende liikmed, riikide nimekirjas, kes pakuvad äh, selliseid võimalusi, äh, ei ole ühtegi Euroopa Liidu liikmesriiki, ehkki me teame, et, et ähm, et, et neid on ja väga murettekitav on see, et me oleme siin üksteise suhtes palju leebemad ja palju suurejoonelisemad ja et liikmesriigid ei soovi intensiivsemalt äh, teha tööd selle nimel, et leppida kokku Euroopa Liidu äh, meetodites äh, ja instrumentides selleks, et, et selliseid äh, võimalusi äh, ära võtta. me teame, et see puudutab ka terrorismi rahastamist, aga minu jaoks on väga murettekitav see, et Euroopa Liidus ei tundu olevat võimalik sellist standardit luua, mis välistaks või vähemalt võimalikult palju on, võimaldaks vältida sellist rahastamist proua Sipel, äh, aitäh ja ma olen väga väsinud, sellepärast räägin täna saksa keeles, ütleb kõneleja. lugupeetud volinik King äh, äh, alustas ju sellest, et rääkis äh, terrorismist ja siis hakkas rääkima terrorismi rahastamisest ja see on loomulikult üks probleem, aga see on väga keerukas probleem. meil kindlasti on võimalusi sekkuda äh, kui me asju korralikult ajame, see puudutab neid rahavooge, mis on Euroopa Liidu sees või läbivad Euroopa Liitu, aga raskemaks muutub asi siis, kui tegemist on otsese rahastamisega, mis tuleb kolmandatest riikidest terroristlikele rühmitustele, mis on väljaspool Euroopat. milliseid võimalusi on seal võimalik kasutada ja kas meil üldse on teadmisi, et millistest piirkondadest äh, tulevad eriti suured rahavood? ja ma siin ei hakkaks rääkima sellest, et minevikus niinimetatud lääneriigid võib-olla ei rahast-, toetanud rahaliselt äh, terroriste, aga siiski toetasid terrorist-, diktaatoreid. ja ma mainin seda sellepärast, et äh, kui me räägime terrorismi algpõhjustest, siis me vähemalt äh, tulevikus peame analüüsima ka seda, et miks üldse on ebastabiilseid riike, Afganistani, Iraaki, Iraani, Süüriat, ja millise panuse on sellesse andnud lääneriigid ning mis puudutab äh, terrorismi algpõhjuste ennetamist, äh, nende vastu võitlemist, nende hulka kuulub ka see, kuidas me äh, käitume kolmandate riikidega, minu meelest on see äärmiselt oluline lugu. oluline on see, et me saaks aru, mida me teha saame selleks, et et ähm, see tehnoloogia, mida kasutatakse inimeste radikaliseerimiseks meie juures, et see jääks kontrolli alla ja see Belgia politseiametnik, kellest rääkis proua Hallmeier või siis ka terrorismivastase võitluse agentuurid äh, USA-s on rääkinud meile sellest, et kui soovitakse võimalik, seda võimalust, et võimalikult vara oleks äh, noorte laste puhul äh, võimalik sekkuda, kui tegemist on käitumiste muutustega, siis on vaja loomulikult politsei, et äh, politseil vastavaid võimalusi, aga on vaja ka seda, et sellised võimalused oleksid kogu sotsiaalsel võrgustikul, kirikutel, kooli, äh, sõprade ringil, et ähm, terroristlikud filmid ja pildid internetis, ka see on väga oluline teema, ka vastupropaganda või vastunarratiiv on väga oluline teema, aga ma kardan, et terrorismi narratiiv on niivõrd hea, et siin on no, mõningates liikmesriikides tegemist sellega, et erinevates riikides pöördutakse erinevate rühmade poole äh, kasutatakse erinevaid sõna, sõnumeid, et ei ole üldse võimalik luua ühtset Euroopa vastusõnumit, vastunarratiivi, aga ka selle kohta sooviksin äh, volinikult äh, teada, et kui kaugele on Euroopa Liit riikides sellega jõutud. ja eelmisel nädalal vist rääkisime sellest, et kui kasulik oleks see, kui meil oleks võimalus teatavat sisu kustutada ja minu mulje oli, et me olime ühel meelel, et selgelt on olemas asjad, mida saaks ja peaks kustutama, aga on ka niinimetatud hall tsoon. ja me peame vaatama, et kuidas seal oleks võimalik erasektoriga koostööd teha selleks, et ei kustutataks sellist sisu, mis äh, ei ole üheselt terroristlik või kriminaalne ning viimane märkus puudutab ennetamist äh, ja mitte ainult äh, tegude takistamist, mis äh, ala-, kuritegude takistamist, mis ei ole alati võimalik, aga igal juhul äh, ennetamine on kindlasti oluline ja järjest olulisem, aga mul ei ole muljet, et kõigis liikmesriikides oleks see sõnum kohale jõudnud. ma ei tea, kas teil on olemas konkreetsed arvulised näitajad, aga ma sooviksin kuulda või mul on jäänud igal juhul selline mulje, et Äh, nii rahalises mõttes kui äh, personali mõttes pöörame rohkem tähelepanu broneeringuinfole ja ETIAS-ele, aga kogu see ennetamise valdkond ja deradikaliseerumise valdkond on alles lapsekingades, ei ole kaugemale jõudnud, aga võib-olla ma olen asjast valesti aru saanud, ei ole kõiki asju tähele pannud ja te saate mulle siin vastupidist tõestada. aitäh ja nüüd äh, Judith, palun rohelistest. aitäh, esimees ja aitäh äh, volinikule sellest, et ta pöörab tähele, pööras, pöörab tähelepanu pes-, rahapesuvastasele direktiivile, me alustame kolmapäeva õhtul üheksandat äh, kolmepoolset kohtumist ja tõesti, see venib ja venib ja on üks pettumust valmistav asi, millest tahaksin teiega, teile rääkida. selles, selle küsimusega seoses on väga palju pettumusi, aga see asi, eriti selle arutelu valguses, on eriti pettumust valmistav. me olime terrorismivastase võitluse komi-, erikomisjoniga äh, Europ-, Europolis äh, ja äh, Rob Weinrand, Weinreit hakkas rääkima äh, Äh, sellest, et on vaja äh, tegeleda rahapesuvastase võitlusega, on vaja leida üles need inimesed, kes kasutavad kriminaalset kuritegelikku rahastust terrorirünnakute läbiviimiseks ja et meil on vaja sellist öö, äh, ähm, üksust, aga ma pidin teda, talle pettumist valmistama, sellepärast et see, mis meil selle kohta dokumendis on, see vist kaob sealt ära, sest liikmesriigi seda ei soovi, tegemist on suveräänsust puudutava aruteluga, seal ei ole mingit manööverdamisruumi, mina ei näe, et liikmesriigid oleksid nõus äh, panema äh, sinna mingisugust äh, läbivaatamisklauslit, mis võimaldaksid äh, tulevikus sellistes asjades kokku leppida. ja ma arvan, et see on halb märk, sellepärast et äh, terrorismivastase võitluse puhul on koostöö väga oluline ja kui meil ei õnnestu ähm, võidelda ühiselt äh, selliste tegude rahastamise vastu, siis on tõesti väga, see on tõesti väga kurb. nüüd tagasi narratiivi teema juurde, tõepoolest, meil oli suurepärane ettevalmistus, väga huvitavad äh, kõnelejad, väga hea raport, aga mm, raske on ähm, rääkida sellest, et äh, mis toimib ja mis ei toimi. Ähm, me, me ei peaks äh, avalikkuses rääkima nendest, äh, nendest asjadest, sellest ei ole ka lihtne siin rääkida. ma tahaksin teile esitada ühe üldisema küsimuse. see puudutab äh, terroristliku sisu või võimaliku terroristliku sisu mahavõtmist, mida teeb interneti sisust äh, teavitamise üksus ja tema teeb ettepanekuid interneti teenusepakkujatele, et need, et selline sisu ei ole kooskõlas nende enda standarditega. ja mina eelmisel äh, reedel, kui me rääkisime äh, Hollandi terrorismivastase võitluse koordinaatoriga, siis minu koduriigis võetakse sisu maha siis, kui tegemist on kuritegeliku sisuga, kui selle eest on ette nähtud karistus, aga Euroopa poliitika tundub olevat erinev. äkki te saaksite sellest rääkida, mina olen veidi murus, mures sellepärast, et kui me jätkame tööd maha, sisu mahavõtmisega, interneti sisust teatamise üksuse kaudu, äh, kui see sisu ei ole äh, tegelikult kuritegelik, äh, kui koht, kohus selle eest karistust ei mõistaks, siis ma tahaksin sellest paremini aru saada. ja viimane küsimus, pidevalt räägitakse narratiividest nende jaoks, kes, keda üritavad radikaliseerida moslemi äärmuslased aga me näeme erinevates terroriohu analüüsides Euroopa Liidus, siis me näeme, et suureneb ka paremäärmuslaste mm, äh, tegevus ja nende poolt äh, toimepandavad kuriteod, et millise, mida te teete selleks, et pakkuda vastunarratiive ka sellistele rühmitustele? aitäh proua Šte-, härra eh, Štehovski, palun. Tak eh, nevím, jestli jsem měl dostat slovo, protože nejsem ani koordinátor, ani... Ma ei ole kindel, kas ma siin eh, pidingi sõna saama, sest ma ei ole ühegi komisjoni esimees ega koordinaator, aga tõesti ootasin väga täna, kannatlikult seda arutelu ja mul on väga hea meel siin olla. kahjuks ma ei saanud osaleda äh, selles missioonis, ähm, sellel missioonil, millest rääkisime, aga räägime nüüd rahastamisest. kui te rääkisite terrorismi rahastamisest Bitcoinide abil, siis äh, sain mina teist aru nii, et äh, sellele mõtlemine on veidi rumal, see on veidi rumal mõte, aga see oli vastus nagu äh, minu ja minu sõprade küsimusele, et kui me rääkisime sellest, et kas äh, terrorismi saab rahastada krüptorahade abil. ma arvan, et me peaksime sellest mõtlema veidi õiguslikumal viisil, et ma olen rääkinud ekspertidega, kes on rääkinud sellest, et Bulgaarias konfiskeeriti väga palju äh, Bitcoine, Bulgaarias väidetavalt on palju Bitcoine kasutusel. ma tahaks küsida, et kui see teema üles kerkib, et kas te mm, tegelete sellega, kuidas te soovite vältida seda, et Bitcoine ja teisi krüptorahasid kasutatakse terrorismi rahastamiseks? mina võin ju Ühendkuningriigis väga kiiresti ettevõtte asutada, see on nüüd mu järgmine küsimus. ja ma saan investeerida raha sellesse ettevõttesse ja siis ma saan rahastada ükskõik, mida ma soovin seda, selle ettevõtte kaudu ja siis ma saan minna Küprosele ja luua seal mingi teise ettevõtte, seal ei ole mingit äh, läbipaistvust ei ole mingit tea-, avalikku teavet selle kohta, kuidas need struktuurid toimivad. ma tahaks küsida, et kas te olete nõus võitle-, valmis võitlema sellise nähtuse vastu? Te mainisite terrorismi rahastamist. mul oleks üks spetsiifiline küsimus. hiljuti me mälestasime Charlie Hebdo vastu suunatud terrorirünnaku ohvreid. mida on tehtud selleks, et need vennad, kes olid ju radikaliseerunud, vähemalt üks neist oli radikaliseerunud ähm, äh, vanglas. ta oli isegi ju potentsiaalsete terroristide nimekirjas, aga Prantsuse salateenistused temaga ei tegelenud ja ütlesid, et äh, neil ei olnud piisavalt rahalisi vahendeid selleks, et kõiki äh, Äh, kõigi terroristide üle järelevalvet äh, teostada ja see äh, tegelane ei teinud midagi selleks, et teda oleks põhjust olnud pidada eriti kahtlust äratavaks, aga siiski pani ta toime terrorirünnaku. mida te arvate sellest, et meil on väga pikad terroristide nimekirjad, potentsiaalsete terroristide nimekirjad, aga meil ei ole piisavalt rahalisi vahendeid, et kõiki neid inimesi jälgida ja viimane küsimus.

näiteks äh, kui äh, tegemist on inimesega, et äh, kes tuleb mingist väiksest Euroopa Liidu liikmesriigist ja tema kodu, Facebooki kodulehel on kolm tuhat sissekannet, kus inimesed ütlevad, et jaa, tuleks, teid tuleks ähm, üles puua, teie perekond tuleks üles puua, siis rahvasaadikuna te siis annate politseile sellest teada ja mitte midagi ei toimu, isegi isegi siis, kui te näitate, et seal on isegi võllas rippuvate inimeste pildid. kas te arvate, et äh, sellises olukorras inimesed tõesti usu, usaldavad meid, et nad arvavad, et me oleme võimelised terrorismi vastu võitlema? kas te ei arva, et need, kes äh, Facebooki äh, omanikud on, et nad lihtsalt ei naera meie üle, kas nad, kas nad tõesti, kas te arvate, et nad võtavad meid tõsiselt? esimees, ma peaks mainima, et me kutsusime Google'i ja teisi Ähm, oma ettevalmistavale kohtumisele, aga nad ei ol, olnud valmis tulema. ja proua Maite Pagasar-Tunda, palun. aitäh. ma sooviks tänada volinikku selle raporti eest, mille ta meile saatis, sest äh, see on igal juhul üks katse struktureerida neid, seda sisu, mis äh, seondub ennetusega. üks minu eelkõnelejatest äh, väga õigesti ütles, et äh, operatiivne pool areneb alati kiiremini, seda eh, anne-, arendatakse alati kiiremini kui, kui ennetavat osa ja see on võib-olla ka vältimatu, et kui komisjonil on selle jaoks ette nähtud rohkem vahendeid, ja kui liikmesriigid ennetuse puhul tegutsevad kiiremini, teevad rohkemat ja aga kavade väljatöötamine peab toimuma liikmesriikide tasandil ja sellepärast ei ole meil ka üldist ülevaadet, sellepärast et neid kavasid alles hakatakse me rakendama. ja see ümbersuunamise meetod koostöö Google'i ja teiste organisatsioonidega, nagu näiteks Jigsaw, ja Jigsaw seitsmendal detsembril saatis välja oma esimese säutsu, see on midagi täiesti uut, see, kes läheb Jigsaw veebilehele, ei tea ju tegelikult, kes seal taga on. ja ka see tekitab äh, ebakindlust. ja veel üks küsimus. Te rääkisite vahenditest. vahenditest, mida kasutatakse juba aastaid äh, ja uutest vahenditest, mida on nüüd antud, eraldatud kaks tuhat kakskümmend fondid, parimad tavad. Mm. kokkuvõttes on see kõik suhteliselt äh, mitteametlik, kogu see ennetamisele suunatud võrgustik on suhteliselt mitteametlik. minu küsimus oleks, et kas te tulevikus äh, vaataksite, et äh, kuidas oleks võimalik tagada see, et kõik see, mida ennetamise vallas tehakse, oleks äh, tõhus, ähm, kas te oleks, tahaksite selles osas midagi ära teha, kas teil on kavas äh, väljaõppe puhul kasutada neid inimesi, kellel on kogemusi terroristide ja terrorismiga In, sest on inimesi, kes on suurepärased eksperdid, aga äh, nad ei ole mitte kunagi äh, ühtegi fanaatikut tegelikult näinud, sellepärast et nad on pärit valdkondadest, kus inimesed on lihtsalt palju süütumad ja ohutumad ja tahaksin paluda, et te teeksite struktureeritumat tööd, et see kõik äh, oleks osa mingist tervikpildist. ja et te seejuures äh, võtaksite arvesse ka erinevat konteksti Euroopa Liidus. ja et te pööraksite tähelepanu ka sellele, et äh, need, kes väljaõpet läbi viivad, oleks inimesed, kellel kogemused ka olemas on härra Jurek, palun. suur tänu. suur tänu selle ülevaate eest, mis te meile andsite. ütlesite, et me peaksime keskenduma nendele inimrühmadele, kes on erilises radikaliseerumise ohus ja me peame võitlema ka terrorismi algpõhjustega al eks meil ole kõigil oma arvamus selles küsimuses, me püüame pidevalt ajakohastada seda teavet, mis meil on, aga ma sooviksin teada, kuidas komisjon määratleb need inimrühmad, kes on kõige vastuvõtlikumad äh, terrorismi ähm, algpõhjustele ja radikaliseerumisele. Anna Komes, palun. muidugi on väga keeruline midagi ette võtta selle narratiivi vastu, kui kõik liikmesriigid ei tee piisavalt omalt poolt, et neid inimesi lõimida sotsiaalse kaasatuse programmide kaudu ja nii edasi. aga minu küsimus teile on järgmine. mil määral ei ole sellisest narratiivist kasu selles mõttes, et liikmesriigid lubavad Saudi Araabia laadsetel riikidel äh, maksta mošeede, imaamide, palkade ja nii edasi eest, kõigi nende inim-, inimeste eest, kes on seostatud koolidega ja nende kaudu levivadki kõige radikaalsemad, äärmuslikumad vaated. see ju avab ukse radikaliseerumisele. ning kuna te äh, viitasite terrorismi rahastamisele, nagu mu kolleegid on juba öelnud, mina olin osa sellest meeskonnast, mis eelmisel nädalal kohtus äh, Europoliga, nagu Juudit ka juba ütles. ja ka te ise ütlesite. nimelt, Euroopa Rahapesu Andmebüroode küsimus on keskne me peaks rääkima viiendast rahapesuvastasest direktiivist, kui alles hakatakse neljandat kohaldama kui me ei suuda ära teha midagi olulist ja see oluline ongi just see nimekiri, millest te räägite, Euroopa äh, rahapesu andmebürood, läbipaistvus, usaldusväärsus, äh, tegelike tulusaajate tuvastamine teise, tei-, teistes maailma paikades asuvatest ettevõtetest, kes tulevad ja ajavad äri näiteks siin Euroopas, Brüsselis, aga meie liikmesriigid ei soovi seda Judith rääkis, et küsimus on äh, suveräänsus, liikmesriikide suveräänsus, palun väga vabandust, aga see on ju meie ülesanne, teie ülesanne, meie ülesanne, see ei ole riikide suveräänsuses küsimus, vaid me peame kaitsma, me ei tohi kaitsta äh, kurjategijaid, sealhulgas terroriste, kui me Äh, laseme läbi sellise liikmesriikide narratiivi suveräänsusest, siis me jõuame viienda rahapesuvastase direktiivini, mis ei ole tegelikult väärt seda paberitki, millele see kirjutatud on. ja sellise sõnumi me peame selgelt välja saatma, selle peab välja saatma komisjon, aga ka meie, peamiselt need, need, kes tegelevad rahapesuvastase direktiivi läbirääkimistega ja sõnumi peavad välja saatma ka liikmesriigid küsimus on terrorismivastases võitluses, organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses, mille kaudu terrorismi rahastatakse. ning lõpetuseks sooviksin esitada ühe küsimuse, nimelt, mida teeb komisjon selleks, et uurida välja, kuidas on seotud krüptorahad, mitte ainult Bitcoin, vaid ka teised, sellega, et hõlbustatakse organiseeritud kuritegevuse, sealhulgas terrorismi rahastamist lisaks sooviksin küsida, kas, kas komisjon Moskva visiga on äh, juttu olnud sellest väga olulisest raportist, äh, kuidas näiteks Al-Qaeda kaudu rahastatakse terrorismi, kui mingisugune koordinatsioon komisjonis on, siis palun seda kinnitada okay.. Um, speaker, üks kõneleja veel, proua Veržia, kas keegi veel soovib veel sõna? tundub, et mitte, hästi, viimane kõneleja, proua Veržia. suur tänu, kõigepealt ma vabandan, et ma praktiliselt jäin ilma teie sõnavõtust siin, aga mul oli üks teine koosolek. ja mida rohkem me teeme, tööd selles valdkonnas, kas siin komisjonis või kus, kuskil mujal. me oleme ju kokku tulnud äh, erinevatel tasanditel, seda rohkem me saame aru, et mingisuguseid lihtsaid lahendusi siin ei ole. vaatenurgad on erinevad ähm, ja erinevad ähm, ja heterogeensust on raske leida meil on tunne, et liikmesriikidel on oma, nad on väga uhked oma suveräänsuse ning äh, oma pädevuste üle ja samal ajal seatakse äh, küsimärgi alla Euroopa Liitust, äh, liit ja öeldakse, et kõik on Euroopa Liidu süü. et Euroopa Liit ei tee, mida peaks tegema. ja ma arvan, et seetõttu on meil vaja sellist üsnagi konkreetset diskursust lihtsustavad diskursust võib-olla. me oleme kuulnud ennetusest, ennetuse vajalikust deradikaliseerimisest ja ma arvan, et lihtsustamine aga ei ole ühendatav julgeoleku ning äh, vabaduse põhimõtetega. mulle tundub, ma tunnen suurt muret kui ma kuulen, kui kolleegid ütlevad, et kui liikmesriikide, kui Prantsusmaal oleks politseil olnud rohkem rahalisi vahendeid, siis oleks rünnakud ära hoitud. see on murettekitav lähenemine. räägige meile natukene siis vabaduse ning julgeoleku vahelisest tasakaalust terrorismivastases võitluses. olen prantslane, nii et loomulikult tunnen ma muret minu koduriigi hiljutise seaduse valguses ning liitun äh, Anna Gomesiga ning äh, räägiksin riikidest, kolmandatest riikidest ning koostööst kolmandate riikidega. tema rääkis äh, lahe riikidest, aga mina tunnen muret siin koostöö pärast Türgiga. me kõik teame, et terrorismi määratlus Türgis on ähm, keeruline. ja praegusel hetkel on äh, trellide taha pandud äh, inimesi terrorismivastase võitluse põhjendusega, aga neil pole mitte midagi terrorismiga pistmist. ja siit järgmine küsimus, kui me teeme kolmandate riikidega koostööd, kas me siis peaksime mõtlema rohkem ka vabaduse põhimõtetele ning väärtustele okay,? suur tänu. see oli vist viimane kõneleja, kas Tergo erikomisjoni liikmed soovivad sõna? suur tänu teile, volinik, palun Uh, suur tänu kõigi nende küsimuste eest ja tunnete huvi nende küsimuste vastu. püüan anda vastuseid nii paljudele küsimustele kui võimalik. vabandage, kui minu vastus ei tundu piisav, palun pöörduge näiteks kahepoolselt meie poole, ma ei taha jätta kellelegi muljet, et, et nende muredele ei oleks vastatud esimees, teie alustasite laia küsimusega probleemi ulatuse kohta internetis. ma ei taha sellest, sellele küsimusele vastamisest kõrvale hiilida, selles küsimuses läheb meil hästi. internetisisust teatamisel oleme töötanud kümnete tuhandete sisuüksustega ning ka äh, ettevõtetega on meil läinud sujuvalt, kes on üha rohkem kasutusele võtnud automaatseid tuva, sisu tuvastamise ja eemaldamise meetodeid. aga meil on siiski veel sadu tuhandeid, kui mitte rohkem sisuüksusi internetis, mida see puudutab, seetõttu on see väga suur väljakutse nii kiiruse kui ka mastaabi mõttes, kui me räägime interneti sisu mahavõtmisest. kiirus, kuna mida kauem on sisu üleval, seda kaugemale see saab levida ja seda suurem on selle mõju. seetõttu ongi väga paljud inimesed, kes probleemi uurivad, keskenduvad sellele kuldsele tunnile, et tunni jooksul saaks sisu maha võetud või veel parem, et saaks takistada selle ülespanekut. aga oluline on ka mastaap, kuna hoolimata suurte platvormidega tehtavast tööst on ka edasijagamine teistele platvormidele suureks probleemiks, me räägime üle sajast progr-, äh, platvormist, mis äh, ja oleme tuvastanud materjale üle saja viiekümnel tuhandel lisaks, saja viiekümnel lisaks. muidugi me ei saa, me ei jõua oma töös kõigi platvormideni, üks-kaks platvormi näiteks on sellised, mis äh, on nende inimeste käsutuses, mida juhivad need inimesed, kes on seotud Daeshiga ja levitavadki otse sellist sisu, nende, selliste platvormidega on väga keeruline koostööd teha. küll aga saame paremini tegutseda sellest aspektist, et läheneme ühtsemalt äh, teiste platvormide ökosüsteemile me saame seda tööd teha senisest paremini materjali tuvastamisel, kui materjal tuvastatakse, siis jagame seda teavet ka õiguskaitseasutustega ja kui tegemist on selgelt ebaseadusliku sisuga, siis saavad nemad sellega tegelemise üle võtta. samuti peame parandama oma tööd selles mõttes ja sellele te viitasitegi, äh, järelevalve selle üle, kuidas meil tegelikult selles töös läheb sellest sõltume me oluliselt tagasisidest oma partneritelt, see on suurepärane töö, mida Europol praegu teeb, ma kiidaksin neid selle eest, ning ka see töö, mida mõnes liikmesriigis tehakse, aga mitte igas riigis, liikmesriigis ei ole internetisisust teavitamise üksusi veel paigas, kui neid teie liikmesriigis ei ole, tuleb need paika panna ja samuti meie platvormide partnerid, kui me paneme see ne,, kõigilt nendelt äh, saadava sisu kokku suureks pildiks, siis me näeme, et tegelikult sisuga tegelemine on veel suur väljakutse. seega see küsimus oli igati õigustatud. ütlesite midagi, mille juurde tuleksin tagasi, see kal-, kõlas läbi ka teistest küsimustest, näiteks proua Sargentini küsimusest. nimelt, millele te keskendute? esiteks, ja see on väga selge ka sellest tööst, mille, mida teevad Europoli internetisisust teavitamise üksused, aga ka riiklikud internetisisust teavitamise üksused. nimelt keskendutakse sellisele materjalile, mis on ebaseaduslik või milles õhutatakse ebaseaduslikule tegevusele oleme kõik kokku leppinud, teie olete kokku leppinud selles, et mis puudutab terrorismi ja terrorismivastast äh, direktiivi, on kokku lepitud mitmetes meetmetes, mitmetes asjades, mis on nüüd ebaseaduslikult, värbamine, väljaõpe, inimeste julgustamine reisimiseks äh, konfliktsetesse piirkondadesse, need on sellised asjad, milles me oleme kokku leppinud et äh, sellise tegevuse vastu tuleks võidelda, kui need on ebaseaduslikud. samuti on siia hõlmatud mis tahes tegevus, milles õhutatakse konkreetselt terroriakte toimib, toime panema. artikkel kakskümmend üks sellest direktiivist, selles on see väga selgelt sõnastatud seega esmatähtis asi selle sisu puhul, millele me keskendume, ongi see, et me keskendume nendele elementidele, mis on seotud äh, üle-euroopaliselt kokku lepitud ebaseaduslike, ebaseadusliku tegevuse vastasele, vastastele meetmetele. mõnes liikmesriigis on need üle kantud ka euro-, äh, siseriiklikusse seadusandlusesse, aga see ei ole igal pool nii teiseks, kui oleme tuvastanud sellise sisu, siis tõepoolest, vastamaks proua Sargentinile, nagu mina aru saan, on Europolil eh, dialoog eh, ka platvormidega sellise sisu puhul. Nad uurivad, milline on eh, platvormi arvamus, kas see vastab nende enda kasutustingimustele ning sellise koostöö, platvormide koostöö kaudu püütakse saad-, panna platvormid tegutsema vastavalt enda kasutamistingimustele, standarditele, aga ka vastavalt otsustele, mida on mõni õiguskaitseasutus äh, mõnes riigis langetanud äh, seoses äh, vastava Euroopa Liidu ülese või siseriikliku seaduse, seadusandlusega. sellised partnerlused platvormidega on Europolile väga olulised, kaheksakümmend, üheksakümmend protsenti sisu mahavõtmistest sealtkaudu teostataksegi ma ei räägi siin ainult äh, džihadistlikust sisust, vaid ka sellisest sisust, äh, ükskõik, kes seda siis äh, tootnud on, on ebaseaduslik, ükskõik, kas siis paremäärmuslased näiteks, sellega tegeletakse sama, samamoodi nagu džihadistliku sisuga. muidugi džihadistlikku sisu on internetis palju rohkem, seega ka meie tegevused on sinnapoole kaldu aga mitte sellepärast, et me algusest peale keskendume ainult sellele, vaid just selle, seetõttu, et suurem osa sellest materjalist, millega me töötame, on selline. nüüd küsimus vastunarratiivi tõhususe mõju, mõju kohta, mitmed teist küsisid selle kohta, proua Kriisbeck alustuseks näiteks. see on väga suur väljakutse nagu ka kogu ennetustöö, kui me püüame hinnata, kui edukad me selles oleme. ma olen nõus teie kolleegiga, kes teie kõrval istub, kes ütles, et väljakutse on püüa tõlgendada ennetustööd tegelikus, millised on selle tegelikult tulemuses. mina püüdsin Iiri Äh, Iirimaal mitmeid, äh, mitmeid aastaid äh, takistada haavatavaid inimesi, vastuvõtlikke inimesi radikaliseerumast, noored inimesed, neid koolitati välja nende poolt, kes ähm, olid valinud vägivaldse tee. seega ma tean, kui keeruline on selliste programmide loomine ja korraldamine, kui keeruline on nende tulemuste mõõtmine. aga ma võin teile öelda, et sellised programmid on äärmiselt vajalikud, ennetus, ennetustöö on vajalik, isegi kui äh, konkreetselt jõutakse ainult ühe või kahe inimeseni. kui me ei räägi mitte ainult sellest, mida tehakse koolides, vanglates haavatavate inimestega, vaid ka internetis, siis meil ei ole mingisugust mõõdikut äh, selle mõõtmiseks, me võime vaadata ainult neid programme, mis meie arust on tulemusi näidanud ja püüame kasutada ja levitada häid tavasid ja praktikaid. proua Kriisbeck küsis, kas kõik liikmesriigid teevad seda. vastus on selline, et ma ei ole kahjuks kindel, kas kõik liikmesriigid teevad seda. mõned liikmesriigid ei ole sellest probleemist nii otseselt puudutatud kui teised, aga need liikmesriigid, kus on otseseid kogemusi selliste programmidega, neil on mitmeid programme, Prantsusmaal näiteks on programm Stop Jihad džihaad, see on äh, hiilgav to, toimiv platvorm, soovitan seda eeskujuks sageli ka teistele, on ka Belgia, mitmeid Belgia programme, Saksamaa programm Live Democracy, mis äh, on toime pandud föderaaltasandil, ehk siis vastab äh, täpselt Saksamaa tingimustele, Ühendkuningriigis on mitmeid programme äh, ennetuseks, mõnda neist saaks kasutada ka mujal, aga mitte kõiki neid, sest need on välja töötatud konkreetselt äh, seal, vastavalt sealsetele tingimustele. Hollandis näiteks on projekt äh, Speak Up, see on väga hea projekt see on suunatud just noortele ja tudengitele, kooliõpilastele, ma ei tea, kas on üks lahendus, mis sobiks kõigile riikidele, ma arvan, et isegi kui me räägime internetist, interneti sisust, siis tuleb välja töötada sellised programmid, mis vastaksid erinevatele väljakutsetele, erinevatele tingimustele, nii nagu vaja, aga me peame kindlasti ka valdkonnaga koostööd tegema. mainisite, et kutsusite Google'i esindaja siia, aga kahjuks nad ei saanud ettevalmistavale koosolekule tulla. ma saan ainult julgustada teid seda uuesti proovima, kuna nemad teevad murrangulist tööd selles küsimuses, nimelt kuidas kasutada nende meetmeid, meetodeid nende inimeste ümbersuunamiseks, kes otsivad materjale ja teavet radikaliseerumise kohta peaksin mainima, et nad püüdsid küll tulla, pidid viimasel eh, hetkel eh, siiski keelduma tulemisest, aga kindlasti proovime neid uuesti kutsuda. ma ei taha neid muidugi kuidagi kritiseerida, nad teevad väga head tööd selles vallas, nad võt-, püüavad eh, suunata need inimesed, kes potentsiaalselt radikaliseeruvaid materjale radikaliseerivaid materjale otsivad ja siis otsingute kaudu juhatavad neid järk-järguliselt Äh, teistsuguste materjalideni, mis peaksid äh, tekitama nendes inimestes kriit-, kriitilisi küsimusi selle kohta, mida nad teevad. ja ma arvan, et just see, sellest me peaksime samuti lähtuma ja ka teiste liikmesriikide headest näidetest. mitmeid teist esitasid küsimusi ka kolmandate riikide tegevuse kohta kas siis salafistide tegevuse kohta, nagu proua Hallmeier mainis või proua Sippel viitas kolmandate riikide poolsele rahastusele. me teame, et kolmandate riikide poolne rahastus ja kolmandate riikide mõju on selles küsimuses vägagi asjakohane me oleme mitmeid arutelusid sel teemal pidanud ka komisjoni siseselt nende inimestega, kes selle, nende teemadega töötavad oleme külastanud inimesi koha peal, näiteks ka Molenbeekis, mainin seda sellepärast, et see oli meile, meie kõige viimane visiit, kohtusime inimestega, kes äh, päevast päeva nende küsimustega peavad toime tulema. väga keeruline on mõista, mida me Euroopa Liidu tasandil saame ära teha nendes küsimustes, mis tegelikult kuuluvad kohalike omavalitsuste pädevusse, kes töötavad koos äh, usuliste asutustega, mis äh, muidugi on erinevad igas liikmesriigis, aga me ei tohi seda eirata, samuti ei tohi me eirata seda suurt väljakutset, mida endast kujutavad äh, konfliktipiirkonnast naasvad inimesed seoses radikaliseerumisega. muidugi võivad need tagasi tulevad inimesed olla seotud radikaliseerumisega, olgugi et nad ei pruugi olla ise vägivaldsed, aga nad võivad levitada radikaliseerivaid sõnuma, sõnumeid, mis viivad teised inimesed vägivalla teele. mitmel kohtumisel oleme sellest, seda rääkinud, oleme seda näinud ning eelmisel nädalal, eelmisel aastal koostas radikaliseerumisest teavitamise võrgustik uurimuse, tege-, seal uuriti ka sotsiaalseid väljakutseid äh, seoses lõimimisega näiteks ning seoses nende väljakutsetega, mida sellised inimesed võivad äh, ennast, endast kogukondades äh, kujutada, kogukonnad pööratakse pea peale, levitatakse radikaliseeruvaid materjalid, materjale. mul on väga hea meel, et uurimiskeskus on seda teemat juba ennetavalt uurinud aga see küsimus ei puuduta mitte ainult noori, kuidas me tuvastame haavatavad inimrühmad, mõjutatavad inimrühmad, äh, sellega seoses esitati mitmeid küsimusi. teeme seda kogemuse pinnalt ning on ka silmatorkavaid inimrühmi, aga see ei ole ainult eksklusiivselt nende probleem, noored inimesed, kes äh, õpivad või need, kes ei õpi, asutustes vangid, endised vangid on konkreetsed inimrühmad, keda see puudutab, aga kindlasti mitte ainult need. seetõttu olemegi võrgustiku äh, kokku pannud nii, nagu me selle kokku pannud oleme. eksperdid, kes selle teemaga tegelevad, õpivad, kasutavad parimaid praktikaid ja kohandavad oma praktikaid vastavalt vajadusele ja uutele teadmistele lõimimise edendamine on kindlasti osa vastusest. kindlasti on huvitav teil ka kuulda, et tänagi rääkisime komisjonis sellest, kuidas komisjoni eri osakondade vahel koostööd teha selleks, et poliitika ja oluline kulu, olulised kulutused tööhõive, hariduse vallas kultuuriprogrammide vallas, kuidas seda saaks kasutada integratsiooni parandamiseks, selleks, et see kõik aitaks äh, radikaliseerumist ennetada? ning üks märkus veel kolmandate riikide kohta. kolmandate riikidega seoses on väljakutse just äh, konfliktipiirkonnast naasvatele, naasvate inimeste suhtes niinimetatud islamiriigi lagunemine koha peal on tekitanud probleeme või küsimusi seoses nende inimestega, kes Euroopasse võivad naasta. ja me peamegi muret tundma ja selle kohta on ka varem esitatud küsimusi, kuid mitmed terroristlikud võitlejad, kes äh, Iraaki ja sinna piirkonda jõudsid, ei tulnud mitte Euroopast ja küsimus on ka nende inimeste naad-, naasmises nendesse riikidesse, kolmandatesse riikidesse või et nad liiguvad edasi äh, uutesse konfliktipiirkondadesse, kas Afganistani, Liibüasse, Jeemenisse. ma arvan, et meie huvides on see, et me püüame aidata ka teisi riike, eriti just naabrus, Euroopa Liidu naabruses, keda oluliselt mõjutavad konfliktipiirkondadest naasvad inimesed, näiteks Süüriast ja, ja Iraagist ja just seetõttu olemegi pingutanud äh, terrorismivastase võitluse dialoogi loomisele nendele riikidele, oleme keskendunud äh, julgeolekuküsimuste are-, arendamisse, eriti just terrorismivastase võitluse kontekstis meie naaberriikides, ning me arvame, et ligikaudu kaks miljardit eurot äh, läbi Euroopa Liidu välisprogrammide hõlmavad ka julgeoleku me-, mõõdet ja on asjakohased selles töös seda tööd tehes ja sellele vastaksin sellega proua Veržia küsimusele, kui me töötame seda tööd tehes koos Türgi või teiste riikidega, siis me aitame tagada, et meie koostöö tuleneb meie väärtustest. me ei edenda sellist koostööd, mis meie endi põhiväärtusi õõnestab. nüüd pöörduksin Bitcoini temaatika juurde enne kui tulen laiemalt rahapesuvastase, vastaste teema juurde, teemade juurde. Teie esitasite Bitcoini, äh, Bitcoini kohta küsimusi kui terroristide rahastusallika kohta kui Bitcoiniga tehakse midagi, mis on ebaseaduslik, siis me peaksime iseenesest juba sellise tegevuse vastu võitlema, aga eriti oleme me keskendunud sellele, kui Bitcoini ja teisi krüpto vääringuid kasutatakse organiseeritud kuritegevuse või terrorismi rahastamiseks, seetõttu on Europol pidanud mitmeid konverentse suvel, tänavu suvel vist viima-, viimati, kui ma ei eksi, kus käsitletakse seda, kuidas krüptovääringute väärkasutamist vältida, et sellega ei saaks kuritegevust või terrorismi rahastada äh, saan kindlasti nende konverentsi tulemusi ka teiega jagada mis puudutab neid küsimusi, mis esitati seoses sellega, mida me teeme, et rahapesu andmebüroode ja registrite tööd parandada Euroopa tasandil selleks, et võidelda rahapesu vasta, rahapesu vastu üldiselt ja terrorismi rahastamise vastu konkreetsemalt. ma olen nõus proua Gomez ja proua Sargentini ning teistega, kes ütlesid, et sellel, selles küsimuses on Euroopa mõõde ja me peaksime sellele keskenduma. seetõttu äh, käsitlesin seda teemat täna laiemalt, laiemalt äh, toetan seda tööd, mida te teete viienda rahapesuvastase direktiivi kallal ning rõhutaksin, et kui loodetavasti peatselt te jõuate selleni, et tugevdatakse rahapesu andmebüroosid ja neid registreid, mis suurendavad läbipaistvust neljanda ja viienda rahapesuvastase direktiivi kontekstis, siis me saame kasutada seda edasise töö alusena. muidugi me peame seda teiega ka arutama aga igal juhul tuleks kaaluda, kas anda õiguskaitseasutustele ligipääs kesksetele riiklikele panga inforegistritele ja kuidas äh, jagada rahapesu andmebüroode vahel teavet ja nende ning õiguskaitseasutuste vahel teavet, selleks, et tugevdada Euroopa tasandi struktuure nendes küsimustes ma ei tea, kas see on teile julgustav või mitte, võib-olla just natukene heidutav, kuna see tähendab, et väga palju tööd on veel selles küsimuses vaja ära teha. ja üheksanda läbirääkimiste vooru eel ma tean, et te teate isegi, et väga palju tööd on vaja ära teha veel. aga me teame ka seda, et et äh, rahapesu kaudu terrorismi ja kuritegevuse rahastamine ei ol-, on selline probleem, mis ei kao kuhugi, vastupidi, selle tuvastamine ja selle vastu võitlemine muutub üha keerulisemaks, seetõttu me peame tugevdama neid meetmeid, mille kallal te juba töötate. suur tänu, et esitasite küsimusi nende, selle teema kohta ja loodetavasti jõudsin kõik, enamikule küsimustele vastata. suur tänu, Võrnik, ma arvan, et kolleegid on igati päri rahapesu direktiiv öeldi alguses, aga me tegelikult räägime muidugi rahapesuvastasest direktiivi, direktiivist. ja see, et meil toimub öine triloog, näitab, et tegemist ei ole mitte ainult jututoaga, vaid me teeme tõesti tõsist õigusloomelist tööd. ja kolleegid, te olete siin kohal selleks, et osaleda julgeolekuteemalisel dialoogil ning ähm, seda sellepärast, et me tahtsime oma komisjonile anda oma julgeolekumõõtme samuti kolleegid, kes on kohal, on teinud, näinud kõvasti vaeva terrorismivastase võitluse direktiiviga ja teiste algatustega, mis on osa sellest strateegilisest tööst. meie komisjoni kolleegid on tõesti teinud palju. ja nüüd peate te andma aru ka terrorismivastase võitluse komisjonile ja kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta esimesel poolaastal on see komisjon väga aktiivne, tõenäoliselt külastab Pariisi, Londonit ja nii edasi ja nii edasi. me hoiame teil silma peal. käisite hiljuti Molenbeekist, Molenbeekis olete käinud igal pool ja aga ka ametlikud sidemed meie komisjoniga on väga olulised meie tänane arutelu oli ka väga sisuline, väga oluline ja meie jaoks tähtis. suur tänu teile. kolmas julgeolekuteemaline dialoog leiab aset kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta esimesel poolaastal ning ma sooviksin, et meie komisjonil oleks ka tulevikus juht, tugev äh, side teiega läbi julgeoleku äh, dialoogi ning läbi terrorismivastase võitluse komisjoni. ja ähm, kolleegid ei kuulnud, võib-olla te ütlesite, et te tutvustate koostalitusvõime plaani homme ja siis räägime teiega sellest ka nii kiiresti kui võimalik. see on ka meile äärmiselt huvipakkuv teema ja siis kindlasti meie komisjon tahab endale sel teemal ka raporteid. niisiis räägime sellest nii kiiresti kui võimalik jällegi tähtis ja väga oluline raport. kallid kolleegid, suur aitäh teile. ma tean, et Strasbourg esmaspäeva õhtu aga sellegipoolest olete kohale tulnud, suur tänu kannatlikkuse eest ja ka volinik ütleb suur tänu, suur tänu kogu voliniku meeskonnale. Thank you. Thanks, colleagues, for the excellent debate suur tänu, kolleegid, selle suurepärase arutelu eest. teeme väikse pausi kuni kakskümmend kolmkümmend, kuni meil on, kui meil on plaanis elektrooniline hääletus. väike paus. ma tean, et teie hulgas on neid, kes tahaksid kohe asuda hääletama, aga me peame ootama, kuni tuleb vajalik arv inimesi kohale

Dear colleagues, um, I'm... kallid kolleegid, me võime nüüd hakata hääletama. aga siin praegu on päris palju tegevust mu ümber. raportöör on kohal Uh, so when everyone is ready in their seats, we can begin. Thank you, Thomas, for that um, that uh, reassurance. I am ready. mina olen valmis. aga kõiki ei ole veel kohtadel. ühel liikmel ei ole kaasas hääletuskaarti ja ta on ka sellest teada andnud, nii et tema hääletuse võtame eraldi. kas on veel kedagi, kellel ei ole hääletuskaarti? elektrooniline hääletus on meil plaanis see ei ole minu tavaline haamer, see on natukene liiga nõrk haamer. jah, väga vilets haamer. Äh, rahapesuvastane võitlus karistusõigustiku kaudu ja raportöör Ignacio Corrao ja hääletame siis meie positsiooni kohta äh, institutsioonide vahelisel läbirääkimisel ja nagu kolleegid teavad, ähm, osade kaupa hääletused ja kompromissid ei ole lubatud äh, meie kodukorra järgi ja läbirääkimiste käigus äh, saavutati kokkulepe raportööri ning variraportööride vahel äh, kolm, viis ja kuus osas, mis on eraldi hääletused, artikkel kolm lõige kaks A, artikkel viis lõige kaks A ja artikkel kuus alapunkt AB. ja nüüd ma ka küsiksin, kas raportöör soovib sõna äh, lühidalt? härra Korra, palun, teil on sõna. teen kiiresti, teen väga kiiresti. teen väga kiiresti ma olen väga rahul, et sellega, et ma üldse kohale jõudsin. viisteist tundi reisi selleks, et siia kohale jõuda. algus on hea. aga kõigepealt aitäh kõigile, aitäh variraportööridele, kellega me koostööd tegema, et see raport valmiks, see on oluline raport meie komisjoni ja variraport ja, ja Euroopa Parlamendi jaoks. see on järjekordne samm võitluses organiseeritud kuritegevuse vastu ja see on suunatud kurjategijate varadele. komisjoni ettepaneku kaudu püüdsime me saavutada rohkem poliitiliselt, selle kallal teeme tööd siis hiljem, kui me saame vastava mandaadi. aga praegu suur aitäh kõikidele variraportööridele ja kõigile teistele, kes on osalenud selles töös, suur tänu! suur tänu, härra Karo, Karo, ja ma saan aru, et paljudel kolleegidel oli väga raske siia jõuda, nii et suur aitäh, et te tulite! aga nüüd asume hääletama. kõigepealt muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kompromiss artikkel ühe teemal hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromissi artikli kaks kohta hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek üheksakümmend kuus, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. kompromissartikli kolm kohta esimene osa hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud teine osa hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek sada neliteist ja sada viisteist hääletame koos. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromissi artikkel neli kohta hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. kompromissartikkel viis kohta esimene osa hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud teine osa hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek sada nelikümmend neli, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek sada nelikümmend kaheksa hääletus algas. üsna väsitav tundub see olevat, on ju. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kompromissartikkel kuus kohta hääletus algas. esimene osa hääletus lõppes vastu võetud teine osa hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek sada kuuskümmend kaks hääletus algas masinad töötavad aeglaselt hääletus lõppes. tagasi lükatud kompromissi artikkel seitse kohta hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromissi artikkel kaheksa kohta hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud kompromissi artikkel kaheksa A kohta hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek sada seitsekümmend kolm, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kompromissi artikkel üheksa kohta hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud kompromissartikkel kümme kohta hääletus algas. vabandust, TV kakskümmend kaheksa hääletus algas. suur tänu, et juhtisite oma tähelepanu sellele, hääletus lõppes. tagasi lükatud kompromissartikkel kümme kohta hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss artikkel kaksteist kohta hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss artikli kolmteist kohta hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek kolmkümmend, hääletus algas, see on põhjenduspunktide hääletus. hääletus lõppes. vastu võetud kolmkümmend üks, hääletus algas. hääletus lõppes hääletus lõppes. kolmkümmend kolm hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. Jüri üks, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend neli hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. Jüri kaks, hääletus algas. hääletusmasinad on veel pisut kurnatud, nagu me kõik. hääletus lõppes, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. Econ kaks, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. Jüri kolm, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. TV2 muudatusettepanek üks, hääletame koos hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend üks, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kaks, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. Egon kolm, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. hääled, muudatusettepanek nelikümmend kolm, vabandan, muudatusettepanek nelikümmend kuus hääletus algas. nelikümmend kuus hääletus algas. hääletus lõppes. vast-, tagasi lükatud Jüri neli, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. TV3 hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend seitse hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend kaheksa hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. Jüri viis. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend. hääletus lõppes muudatusettepanek viiskümmend kaks, esimene osa. hääletus algas. hääletus lõppes. teine osa hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. viiskümmend seitse hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. Jüri seitse hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek viiskümmend kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend kolm, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek kuuskümmend neli, esimene osa, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud teine osa, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud TV5, hääletus algas. hääletus lõppes muudatusettepanek kuuskümmend üheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kuuskümmend kuus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud, segan kuus, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. TV6. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend neli, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud TV7 hääletus algas. hääletus lõppes, tagasi lükatud. Jüri neliteist, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek seitsekümmend kolm. vabandan hääletame muudatusettepanekuid seitsekümmend kolm kuni kaheksakümmend viis koos, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. Jüri kaksteist, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud nimeline hääletus hääletus algas. hääletus lõppes. kolmkümmend üheksa poolt, ühtegi vastuhäält ei olnud, neli erapooletut ja hääletus läbirääkimiste alustamise üle, hääletus algas. hääletus lõppes. kas kellelgi ei hääletamata? et kas kõik ikka hääletasid, hääletus lõppes. vastu võetud kolmkümmend kaheksa poolt, ühtegi vastuhäält ei olnud, kaks erapooletut, õnnitleme raportööri. suu õnnitleme ka variraportööre, aitäh, kallid kolleegid, ma tean, et mõnedel kolleegidel oli väga raske reisipäev. suur tänu teile ning sellega lõpeb meie tänane hääletus, kallid kolleegid, tegemist on ka selle aasta viimase koosolekuga libekomisjonis, suur tänu teile koostöö eest suur tänu kõikidele ja keegi teist ei kuula, aga igal juhul aitäh teile kõigile ja ilusaid jõule teile. kohtume.